ja nüüd äh, töökava, mis äh, on äh, kahekümne kaheksandal jaanuaril esimeste konverentsil vastu võetud, see on tehtud kättesaadavaks, ma ei ole saanud tänase päeva kohta mingeid muudatuse taotlusi, homseks NF fraktsioon on taot-, esitanud taotluse pidada e-, erakorraline arutelu, mis puudutaks Zika viiruse levikut pärastlõunale esimese punktina ja selle kohta soovis sõna proua saadik Joel Melin. aitäh Eh, aitäh, et eh, andsite võimaluse taotleda seda muudatust. meie fraktsioon sooviks loomulikult eh, nõukogu ja komisjoni avaldust selle epideemia kohta, mis levib maailmas. tore oleks, kui järgneks arutelu meie kojas, mitte sellest, et rääkida selle haiguse ilmingutest, vaid äh, sellest, äh, mm, sellega seoses, mil, mida me tegime Ebolaga seoses, et me, me ei teinud, äh, reageerinud piis-, piisavalt kiiresti ja tagasi vaadates oli see väga kahjulik, nii et ma loodan, et lugupeetud kolleegid jagavad meie arvamust, et on oluline seda siin arutada, et meil võiks olla selline arutelu, aitäh, härra president! aitäh, proua Melan, kas keegi soovib toetada selle arutelu pidamise mõtet. palun, härra kolleeg Lavia, kas te soovite toetada selle äh, arutelu pidamise mõtet? mina sooviks äh, rääkida selle vastu, nii et äh, keegi soovib selle vastu olla, härra Guerrero, kui te oleksite varem sõna võtnud, siis oleks parem. härra Guerrero, kui te räägite sama juttu nagu härra Lavia, siis mul ei ole sellega mingeid probleeme. ma sooviks tegelikult alternatiivse ettepaneku teha. nagu saadik just ütles, me teame väga vähe sellest viirusest, mida levitavad sääsed ja WHO homme ähm, teeb kättesaadavaks täiendava teabe, et minu meelest oleks väga palju parem, kui meil oleks äh, vastavas komisjonis äh, arutelu mis hõlmaks ka seda teavet, mida me siis äh, oleme selleks ajaks saanud Euroopa Komisjonilt, kui Euroopa Komisjon on võtnud ühendust WHO-ga. ma tahaks rõhutada, et tegemist on olulise teemaga. see ähm, haigus on levinud erinevates Ladina-Ameerika riikides, eelkõige mõjutab see rasedaid, on juba ka juhtumeid Euroopas, ma arvan, et äh, oleks hea, kui vastav komisjon selle teemaga tegeleks ja kui seal osaleks ka komisjon okay.. president, selge, igal juhul te ei toeta seda, et me paneks selle teema täna, selle päeva, täiskogu päevakorda. nii et palun tõstke kätt, kes soovib toetada proua Melani soovi. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? enamus on vastu, ma lähtun sellest, et te olete nõus sellega, et pärast WHO raporti avaldamist me palume vastaval komisjonil eh, korraldada vastav eh, arutelu. proua Reding, palun. president, I ask for point of order. Eh, austatud president, kodukorda puudutav küsimus mulle on antud teada, et te kaalute kasutada artiklit sada seitsekümmend viis selleks, et eh, täiskogu hääletus edasi lükata viisa küsimuses. palun kaaluge võimalust, et INTA juhataja, raportöör, variraportöörid ja suuremad fraktsioonid kõik soovivad hääletada kolmapäeval. tegemist on hea tugeva resolutsiooniga, hääletagem nüüd ja ärgem lükakem seda edasi. Äh, president äh, proua Reding, ma kohe tulen tagasi selle juurde, mida te ütlesite ma lihtsalt võtan enne päevakorda punkti, mis puudutab äh, ma lõpetan eelmise punkti käsitlemise. ma tahtsin küsida, ma just äh, ütle, äh, ütlesin, et enamus vist toetab härra Guerrero poolt öeldut, ma näen, et vastuväiteid ei ole, seega suuname selle teema vastavasse komisjoni. proua Reding Te puudutate ühte teemat, mis on täna päevakorras, aga kus hääletus on ette nähtud kolmapäeval. ma pean teile ütlema, et mul ei ole praegu mingit äh, kavatsust äh, seda äh, teemat tagasi saata komisjoni. mulle öeldi, et on umbes seitsekümmend muudatusettepanekut, võib aga ka olla nii, et pärast muudatusettepanekute esitamise tähtaega, mis on täna kell seitse, on veel väga palju ähm, eraldi hääletamise või osade kaupa hääletamise taotluse ja teisipäeval ma ütlesin, et äh, siis esitatakse mulle see küsimus. ma pean ütlema, et äh, kuna see on teoreetiline küsimus praegusel ajahetkel, siis ei ole ma sellega veel tegelenud ja seetõttu ei ole ka mingit otsust veel tehtud ja kui teie, ja seega ei ole õiged teie sõnad, et ma kavatsen seda teha. täna pärastlõunal, pärast seda, kui ma siia kohale jõudsin, öeldi mulle, et on nii palju ähm, muudatusettepanekuid ja ma kuulsin ka seda soovitust, et võib-olla oleks vaja seda teha, aga võtan teadmiseks seda, mida te ütlesite. härra Veeber, palun ma tahaks toetada seda, mida ütles kolleeg Reding, ma tänan teid teie sõnade eest, ma tahaksin öelda, et see äh, teema võeti äh, väga suure häälteenamusega komisjonis vastu ja need viiskümmend muudatusettepanekut on nüüd tulnud kahelt fraktsioonilt, kes äh, so-, ei taha midagi paremaks teha, vaid tahavad lihtsalt asja venitada, nii et äh, mina tahaks äh, esineda üleskutsega, et me ei tohi päevakorda ja kodukorda ära kasutada selleks, et oma eesmärke saavutada, see asi siin seda küll väärt ei ole. president härra Weber, ma Äh, panen teie soovituse kõrva taha, aga äh, teenistused üt-, mulle täpselt sellepärast ütlesidki, et me peame arvestama sellega, et tulevad sellised taotlused, te teate, et ma väga hoolikalt analüüsin seda, aga ma analüüsin muidugi nii äh, sisulisi kui formaalseid kriteeriume äh, järgides, kui äh, tegemist on ainult formaalsete kriteeriumitega, mitte sisuliste kriteeriumitega, siis ma ei mm, soovi komisjoni tagasi saata teemasid. ma pean aga ütlema, et et pre president või et kui me ei saada äh, tagasi selliseid äh, äh, raporteid, kus on mitusada muudatusettepanekut, äh, mille tulemusena on väga pikad hääletused, siis, siis mina ja asepresidendid saavad väga palju meile, kus protesteeritakse selle vastu, et me ei saatnud teemat tagasi komisjoni. nii et vaja on tõesti võtta väga tõsiselt seda, mida te ütlesite päevakorra kohta. härra Korbet, palun tõepoolest, austatud president, aga artikkel sada seitsekümmend viis tegelikult ei tähenda seda, et, et see küsimus saadetakse komisjoni tagasi, vaid palutakse komisjonil tegutseda filtrina olukorras, kus muudatusettepanekuid on väga palju, eriti selliseid muudatusettepanekuid, mille täiskogul läbimineku võimalus on väike. nüüd komisjon vaataks need läbi ja jätaks kõrvale need, mis pälvivad äh, väiksema toetuse kui kümnendiku komisjonilt, mis äh, muudaks hääletuse meie kojas lühemaks, sest äh, kõik need vähem tõenäolisemad muudatusettepanekud oleksid välja jäetud. nii et nädala jooksul annaks, annaksime me komisjonile sellise võimaluse ja see muudaks meie töö kergemaks If, uh, uh that... Uh, äh, mul oleks väga hea meel, äh, kui see nii on, minu kogemuse põhjal, kui me oleme saatnud midagi komisjoni tagasi, siis ei, ei järgne nii-öelda puhastustöö. et kui kümme protsenti komisjoni liikmetest ei, ähm, ei ole nõus, äh, siis jõuab ikkagi ähm, kogu töö täiskogu ette nii et äh, me peaksime tõesti vaatama läbi ka selle lävendi komisjonides. veel üks protseduuriline küsimus, härra Ferrand. Oui, merci, monsieur le président. aitäh, härra president, tegemist on väga olulise aruteluga selle äh, teenuste kaubanduslepinguga seoses. Te ei saa minna kaugemale oma äh, rollist ja panna meile peale muudatusettepanekute piirangu, see ohustaks demokraatiat parlamendis. meil on ju vabadus tegeleda õigusloomega ning ma palun, et te austaksite nii meie tööd reguleerivaid tekste kui saadikuid. aitäh ja nüüd järgmine punkt, mis puudutab teisipäeva ja äh, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete fraktsioon taotleb, et Äh, lisatakse äh, päevakorda punkt, mis käsitleks äh, rassiviha ja vägivalda pagulaste ja rändajate vastu, et see lisandaks, lisatakse ühisele arutelule, kus käsitlekse pagulaste küsimuse pakilisust, välispiiri kontrolli, Schengeni tulevikut, tagasi- ja väljasaatmise lubamatust ja pagulasrahastu rahastamist. proua Zimmer saab sõna. aitäh ja juba pealkirja ette lugedes te ütlesite, millega tegemist on, meie jaoks on oluline see, et pärast seda, kui sellel nädalavahetusel erinevatel, erinevates Euroopa riikides, aga eriti ka Stockholmis toimusid rahvusvahelist tähelepanu äratanud rünnakud pagulaste vastu, milles kannatasid ka paljud lapsed, peame me selle teemaga tegelema. Rootsis on viimasel aastal olnud rohkem kui viiskümmend eh, pagulaskeskuste süütamist, Saksamaal rohkem kui viissada rünnakut pagulaskeskuste vastu, me teame, et sel nädalavahetusel ka Ateenas ja teistes riikides paremäärmuslased astusid välja pagulastele kaitse andmise vastu, ma arvan, et on tulnud aeg seda siin arutada, meie arvates on äh, seda kõige parem äh, korraldada nii, et kohal on ka nõukogu ja komisjon teisipäeva pärastlõunal. meie fraktsioon on soovinud ka nimelist hääletust, äh, seda me oleme teile teada andnud. Te kuulsite, mida ütles proua Zimmer, kes soovib toetada seda kavatsust? härra Guerrero, palun. suur aitäh Äh, ma tahtsin proua Zimmeri ettepanekut toetada, sest mul on samasugused mured ja tahaksin öelda ka seda, et isegi äh, kui debatis mingit konkreetset punkti ei ole, ikkagi tahaksin, äh, et me räägiksime sellest, et tuhanded lapsed on saabunud Euroopa Liitu pagulastena, aga keegi ei tea, kuhu nad on saanud see on veel üks mure, millega tuleb tegeleda, võib-olla saaksin ühisdebati käigus sellest kõnelda homme pärastlõunal. kas keegi soovib sõna võtta selle plaani vastu? palun, kolleeg, teil on sõna. ja, voorzitter, tänku veel. suur tänu juba aastaid oleme me siin palunud, et korraldataks arutelu äh, vägivalla üle. ja me tahame, et räägitaks sellest, äh, räägitaks vägivallast, mis on seotud pagulastega. ma arvan, et on ebaõiglane, äh, kui me räägime tuhandetest ohvritest, aga me peame rääkima ka naistest Kölnis. me oleme oma ettepanekuga selleks teinud ja veel igasuguseid ettepanekuid. aitäh ja nüüd hääletame. tegemist on nimelise hääletusega, see taotlus esitati õigeaegselt. sellepärast kuulutangi välja nimelise hääletuse. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. sada kaheksakümmend kolm poolthäält, sada nelikümmend kaks vastuhäält, seega äh, on äh, see vastu võetud. proua Peres. suur aitäh, see muidugi lõpptulemust ei muuda, aga tahtsin öelda, et mina hääletasin poolt, aga mul ei olnud kaarti kaasas. paneme selle protokolli kirja, aitäh seega on äh, töökava selleks nädalaks kinnitatud. ja nüüd äh, esimene päevakorrapunkt. Euroopa Keskpanga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne, raportööriks on härra Marias, ma tervitan äh, sellel arutelul meie kojas ka Euroopa Keskpanga presidenti.